loodetavasti Euroopa suudab oma hääle kuuldavaks teha, sest sageli on ta olnud Euroopast liiga kaugel. nüüd nad peavad jõudma lähemale. suur tänu, proua. sellega see arutelu lõpeb, nii lühike, kui ta ka oli järgmine päevakorrapunkt nõukogu ja komisjoni avaldused, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis kohta, mis räägib naistest, rahust ja julgeolekust. ma tervitaksin nõukogu ja komisjoni esindajaid ja kõigepealt saab an-, sõna nõukogu esindaja härra Olivier Chastel, palun härra president, daamid ja härrad, lugupeetud parlamendiliikmed, mul on suur au võtta täna sõna siin selles arutelus ähm, Lady Ashtoni nimel. kõigepealt, härra president, lubage mul tänada Euroopa Parlamenti huvi eest, mida see on pidevalt üles näidanud naiste teema osas ja tahaksin ühtlasi meelde tuletada, et parlament oli esimene institutsioon, mis vaid kuu pärast resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis heakskiitmist rääkis juba selle ellurakendamisest. kümme aastat hiljem nüüd näeme, et edasiminek on toimunud, meil on praegu rahvusvaheline raamistik, mis on väga tugev tänu kahe tuhande üheksanda aasta Äh, resolutsioonidele tuhat kaheksasada kaheksakümmend kaheksa, tuhat kaheksasada kaheksakümmend üheksa, mis räägib naiste olukorrast äh, sõjalistes konfliktides, kindlasti on see oluline samm edasi, lisaks sellele on meil rohkem kui kakskümmend riiklikku tegevuskava, mis on suunatud otse naistele üle terve maailma. kuid sellest hoolimata probleemid püsivad ja seega naiste kaitse kon-, sõjaliste konfliktide olukorras ning samuti äh, rahuvalvepiirkondades nõuavad meilt suuremaid pingutusi koha pealt. vägivald naiste ja noorte tüdrukute vastu äh, sõja ajal olevates piirkondades toovad kaasa suurte inimelude äh, kadumist. Euroopa Liit on pühendunud resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis ellurakendamisele ja ka järgnevate resolutsioonide ellurakendamisele. hetkel on meil olemas juba tugevatel alustel olev Euroopa Liidu poliitika, mis katab ka kõiki äh, välispoliitilisi aspekte ja hõlmab ka arengupoliitikat. siin tahaksin tuua välja mõned konkreetsed näited näiteks oleme vahetanud häid tavasid Euroopa Liidu institutsioonide ekspertide vahel. on olemas ka rakkerühm, mis võimaldab tugevdada veelgi riiklikke tegevuskavasid, kümnes liikmesriigis on sellised tegevuskavad juba olemas ja kahes liikmesriigis on need väljatöötamisel. Euroopa Liidus on äh, terve rida erinevaid programme, mis tegelevad konkreetselt naiste küsimustega konfliktisituatsioonis ja pärast sõjalisi konflikte, nagu näiteks äh, terviseteenused ähm, äh, vägistamisohvritele. Euroopa Liidu programmid on rahastanud projekte kolme, kuuekümne seitsmes riigis üle terve maailma kolmesaja miljoni euro ulatuses nüüd äh, on loomulikult vaja ka järelmeetmeid sellistele koostööprogrammidele või arengukoostööprogrammidele. Euroopa Liidus äh, on sooküsimuste osas ka oma kontaktisikud, äh, oma kolmeteistkümnes ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missiooni raames. praegu oleme töötamas välja aruannet, mis käsitleb sooküsimusi ning inimõigusi julgeoleku- ja kaitsepoliitikas. Euroopa Liit teeb väga tihedat koostööd ka kodanikuühiskonnaga selleks, et soodustada naiste osalemist rahu tagamisel ning julgeoleku tagamisel. kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks on ette nähtud konkreetsed programmid, mis toetavad naiste võrgustikke ja nende programmide eelarve on umbes kaks miljonit eurot. on veel plaanis organiseerida ka avatud uste päev, mis tähistaks siis äh, resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis kümnendat aastapäeva ja näiteks me räägime Kosovost, Bosnia-Hertsegoviinast, Iraagist, siis on jällegi seal konkreetselt naistele suunatud projekte, on plaanis ka korraldada seminar Addis Abebas selleks, et töötada välja Euroopa Liidu ning Aafrika Liidu vahelisi ühiseid tegevusi. ühtlasi on meil plaanis enne aasta lõppu välja töötada äh, koolitusprogrammid sooküsimuste osas, mis äh, on suunatud ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika äh, personalile ühtlasi töötame välja piirkondliku strateegia, et rakendada paremini elluresolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis, et tagada see, et selle resolutsiooni aspekte jälgitaks ka vähemasti kuuekümnes protsendis konflikti äh, piirkondades või konfliktijärgsetes piirkondades. juulis kaks tuhat kümme on kiideti heaks ka näitajad ja nüüd on töötanud, oleme töötamas välja ka vastavalt äh, aruannet. julgeolekunõukogus osalesime ka arutelus, kui me tähistasime resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis kümnendat aastapäeva. Belgia eesistuja ise oli juba minist-, ministeeriumite tasemel organiseerinud kolm äh, üritus Brüsselis, New Yorgis ja Genfis selleks, et tõsta teadlikkust ja Euroopa Liit soovib tagada selle, et resolutsioon tuhat kolmsada kakskümmend viis ellurakendamist ka jälgitaks, et rakendada ellu ka kõiki neid erinevaid näitajaid, mis on välja töötatud ÜRO-s ja Euroopa Liit tahab kiiresti ja operatiivselt hakata kõiki neid näitajaid ka kasutama. suur aitäh teile, härra minister, teie sõnavõtu eest nõukogu nimel ja nüüd palun härra komisjoni asepresident Joaquin Almunia, teil on sõna. suur tänu, härra president, suur aitäh ka äh, Belgia eesistujariigile öeldud sõnade eest. loomulikult komisjonina me toetame kõike seda, mida ütlesite. tahaksin lisada veel kolm punkti mis on väga konkreetsed. kõigepealt olen täiesti nõus sellega, mida ütles äh, härra Šastelloni üle maailma kakskümmend erinevat tegevuskava riiklikul tasemel, lisaks sellele on ÜRO äh, eriesindaja ka naistevastase vägivalla osas äh, sõjapiirkondades komisjonina usume, et me peame tegelema rohkem ennetustööga selleks, et vältida vägivalda naiste vastu. tuleb vältida ka soolist vägivalda. see kestab ikka edasi ja mõjutab väga negatiivselt paljude inimeste elu. loomulikult toetab komisjon resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis. me peame jätkuvalt pöörama tähelepanu naiste vajadustele kes on jäänud ähm, sõjaolukorra vangi, seda tuleb teha läbi erinevate programmide, mis rahastavad näiteks terviseteenuseid äh, neile naistele, kes on soolise vägivalla ohvrid või vägistamise ohvrid, samuti tuleb teha koostööd kodanikuühiskonnaga, et edendada naiste osalemist ähm, rahu tagamisel ning riigi ülesehitamisel ühtlasi tuleb teha koostööd ka ÜRO-ga erinevate näitajate osas. Euroopa Liit peab astuma ka teisi samme. proua Ashton on nimetanud ametisse ka esimese nais Euroopa Liidu eriesindaja Rosalind Marshalli. suur tänu teile, härra asepresident. ja nüüd Rahvapartei nimel proua Edith Bauer, palun. suur tänu, härra president julgeolekunõukogu resolutsioon, mis võeti vastu kümme aastat tagasi, resolutsioon tuhat kolmsada kakskümmend viis, oli ilmselgelt ajalooline samm, mille astus rahvusvaheline üldsus pärast kurbi endise Jugoslaavia sõdade kogemusi. see, kuidas kannatasid süütud tsiviilisikud, siis naised moodustavad suure enamuse nendest tsiviilisikutest konfliktide ajal Pole juhus see, et Genfi konventsioon tunnistab, et äh, naiste vägistamine konflikti ajal sarnaneb sageli genotsiidiga. häbimärgistamine ja vägivald võib muuta ka elu pärast konflikte vastuvõetamatuks, nii psüühiline kui füüsi-, füüsiline häbistamine muudab elu väljakannatamatuks me nõuame, et ühtse julgeoleku ja, ja kaitsepoliitika lahutamatuks osaks muutuks ka naiste kaitse ja üritataks vältida konfliktide ajal tsiviilelanike ründamist. me ei tohi siin ÜRO resolutsiooni puhul silme kinni piga-, pigistada, me peame midagi ette võtma. tuhandeid nau-, naisi vägistatakse sõjapiirkondades ja pärast seda häbimärgistatakse, ehk siis nad on ohvrid kaks korga, korda Kongos vägistati viie päeva jooksul kaheksasada kakskümmend naist, aga samuti peame me mõtlema põgenikelaagrite peale, sest ka seal ei ole naiste olukord ohutu. järjest suurem hulk naisi kaasatakse ka rahuvalvejõududesse, sest sageli on naiste kohalolek ääretult tähtis. me arvame, et on oluline, et naised mängiksid rahuprotsessis olulist rolli nad ei saa mängida ainult passiivset rolli või olla ohvrid. suur tänu. suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel. Äh, proua Maria Heleni Kopa. suur tänu, president. me tähistame ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis naised rahu ja julgeoleku vastuvõtmise kümnendat aastapäeva. see teema on endiselt päevakajaline, sest naised ja lapsed on endiselt relvakonfliktide ohvriteks. sõjapiirkondades vägistatakse sadu naisi ja see näitab, et vägistamist ja seksuaalset vägivalda kasutatakse relvana selleks, et häbistada vastast vägistatakse vastavalt ülemuste käskudele ja seetõttu on ähm, selle mõju naistele veelgi hullem. Ähm, naisi pärast vägistamist häbistatakse ja vahel isegi tapetakse aumõrvade läbi. me peame vägistamise kaasama sõjakuritegude alla ja me peame kogu aeg kontrollima olukorda igal pool. sinikiivrid vastutavad selle eest. me peame tagama, et karistused sellise tegevuse puhul on karmid, meil on tarvis haridust, teavitamist ja ranget tegutsemist. meie sõnum peab olema selge, rahvusvaheline üldsus peab minema üle sõnadelt tegudele, nagu resolutsioon tuhat kolmsada kakskümmend viis ütleb, saavad ja peavad naised olema võrdsed partnerid rahu ja julgeoleku tagamisel. me peame andma naistele võimu, neil peab olema ka õigus pöörduda rahvusvaheliste kohtute poole ning samuti peame me neile tagama sotsiaalse majanduse ja keskkondliku rehabilitatsiooni. me peame lõpetama seksuaalse vägivalla kasutamise sõjas relvana, suur tänu. proua Norika Nikolai liberaaldemokraatide nimel. teda ei ole kohal. rohelised. proua Barbara Lohbihiller mit der Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit. suur tänu. me oleme üles kutsunud tagama võrdõiguslikkuse äh, konflikti olukordades. Äh, kümme aastat tagasi tunnustati naiste õigust universaalsetele inimõigustele selle resolutsiooni läbi ja see oli oluline märk Äh, mis puudutab äh, naiste osalemist äh, rahu- ja julgeolekupoliitika raames. kahe tuhande viiendal aastal kutsus Kofi Annan riike üles rakendama resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis ja täna kuuleme, et ainult kakskümmend riiki, sealhulgas ka Euroopa Liidu riigid, näiteks Ühendkuningriik ja Rootsi on seda teinud, aga ka näiteks Aafrika riigid nagu Cote d'Ivoire kõiki riike peaks üles kutsuma tegevuskavasid kokku panema, minu riik Saksamaa ei ole sellist tegevuskava koostun-, koostanud ja on ka keeldunud seda tegemast. sooperspektiivi kaastamine rahvusvahelistesse suhetesse on muutunud üha olulisemaks näiteks kui me räägime programmist võitlevad äh, naised soolise võrdõiguslikkuse nimel, äh, siis need on sammud õiges suunas, aga need on alles esimesed sammud me peame midagi tegema seksuaalse vägivalla ohvrite kaitseks, äh, seda tehakse läbi meedia, aga me peame tegema veelgi rohkem. me peame kurjategijad kinni pidama ja neid karistama. ja seda tuleb teha ka koostöös kohaliku kohtusüsteemiga nagu juba on öeldud, kakssada miljonit eurot tuleks äh, tagada selleks, et äh, see resolutsiooni täitmist äh, tagada. ja ma kutsuksin ka üles kuts-, kaasama kohalike naiste õigustega tegelevaid organisatsioone. proua Eva-Brit Svensson, Ühendatud Vasakpoolsed. suur tänu naised ja lapsed on sõdade ja konfliktisituatsioonide ohvrid, vägivald, vägistamised on neile suunatud. naiste ohvriseisund on nähtavaks tehtud ja nad tõesti ongi ohvrid, aga nad ei ole ka ainult ohvrid proua Wallström, ÜRO eriesindaja on samuti seda rõhutanud, naised ei ole mitte ainult ohvrid, vaid nad on ka olulised tegijad selles osas, mis puudutab konfliktide ennetamist. Nad peavad osalema äh, rahu ja demokraatia tagamisel pärast konflikte ja neil on väga aktiivne roll oma riikide taasülesehitamisel aga vaatamata sellele, et ÜRO resolutsiooni vastuvõtmisest on äh, möödas kümme aastat, on naised ikkagi nähtaval ainult äh, kannatajatena, aga nende roll ülesehitustöös, demokraatia taastamises ei ole nähtav. vaatamata sellele, et äh, naistel on siin oluline roll jätkuvalt on need mehed, kellel on täielik mõju tehtavate otsuste üle. nii et on aeg, et naiste võimekus tuleks paremini nähtavale ka konfliktide lahendamisel ja konfliktide järeltööl. ja seda tuleb arvesse võtta ka öö, ülesehitusabi jagamisel. suur tänu, proua Svensson. nüüd annaksin sõna härra Paškale EFT nimel poolteist minutit suur tänu. resolutsioon tuhat kolmsada kakskümmend viis, mis puudutab naiste rolli rahu tagamisel, oli üks äh, viimastest dokumentidest, äh, millega kõik liikmesriigid näitasid oma austust naiste vastu. kõik sätted selles resolutsioonis on mõistlikud ja puudutavad probleeme, mis esinevad meeste ja naiste vahelistes suhetes väga sageli. naised on sageli seksuaalsete rünnakute ohvriks. tsiviliseeritud riigid mõistavad neid kohustusi, mis tulenevad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist tuhat kolmsada kakskümmend viis ja püüavad võtta erinevaid meetmeid selleks, et tagada selle resolutsiooni korrektne kohaldamine on aga tõsiseid probleeme, mis puudutab naiste õigusi arenevates riikides või ka teatud Aasia riikides. väga sageli lähtuvad sõjaväelised režiimid väga teistsugustest väärtustest. ja mina usun, et kõigepealt me peaksime keskenduma sellele valdkonnale, peaksime Euroopa Liidus vastu võtma vastavad aktid, et Euroopa Liit saaks tugevamini survestada neid režiime, mis ei tunnusta naiste põhiõigusi. aitäh fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel proua Morvai. suur tänu, auväärsed kolleegid, ma arvan, et kõik võivad leida lihtsa vastuse sellele, kes on see, need, mis, kes on need suured inimgrupid, kellel on väga väike roll öö, äh, mängida öö, erinevate poliitiliste ja sotsiaalsete otsuste tegemisel, kuid kes kannatavad nende otsuste läbi kõige rohkem. ma mõtlen siin naisi, eriti relvakonfliktide ajal, millest me täna siin räägimegi. naised on need, kes peavad peredele leiva lauale tooma, nemad kannatavad vaesuse käes koos oma lastega ja just sellega peame ka meie tegelema. kui vaadata ÜRO resolutsiooni sisu, siis naiste roll peaks olema suurema otsuste tegemise protsessis, sest need otsused mõjutavad nende oma saatust. naised kannatavad relvakonfliktide käes, näiteks Gaza konflikt. naised peavad hoolitsema nende eest, kes on saanud vigastada või haavata pärast Iisraeli brutaalseid rünnakuid. naised hoolitsevad oma laste eest, kes peavad elama oma puudega kogu elu lõpuni. ma kordan, naised tegelevad sellega. me oleme näinud, et pommid on hävitanud koole ja maanteid. ka selle peale peame me, peame me mõtlema, kui me räägime naiste kannatustest. suur tänu! suur tänu, proua Morvai. järgmisena enda nimel kõnelejad, härra Juvin, kaks minutit. Madame la president, mes chers lugupeetud proua president, kallid kolleegid, konfliktipiirkondades vägivalla kasutamine naiste vastu on konkreetne tahtlik strateegia vägistamist kasutatakse laialdaselt, see on süstemaatiline ja ette planeeritud, tegemist on relvaga. loomulikult peame sellise vägivalla hukka mõistma, kuid nüüd hukkamõistudest ja avaldustest ei piisa, me peame ikkagi midagi konkreetset tegema ja just sellepärast, kallid kolleegid, tahaksime, tahaksin teha ettepaneku mõelda kolme erineva võimaliku tee üle. kõigepealt me peame olema veendunud, et kõikides konfliktides, kus sekkub ka Euroopa Liit, siis tuleks äh, soodustada ka kohalike naisteorganisatsioonide tööd. tänu sellele tugevnevad ka mm, õiguspõhimõtted koha peal igal pool, kus me anname rohkem võimu naistele. kõikjal sellistes kohtades edendatakse ka inimõigusi, vendlust. nüüd teine võimalus, kui Euroopa Liiduna me aitame riike ülesehitustöös, siis peame me nõudma valitsustelt ja kohalikelt võimuorganitelt, et teatud hulk naisi osaleksid otsustusprotsessis. kui me seda nõuaksime, kui me nõuaksime, et naised oleksid poliitiliselt vastutavatel ametikohtadel, siis kindlasti näiteks olukord Lähis-Idas oluliselt paraneks. ja nüüd kolmas võimalus, ähm, mida saaksime kasutada kõikjal seal, kus me sekkume, kas äh, tsiviilvahenditega või sõjaliste vahenditega, loomulikult peaksime arvesse võtma kohalikku olukorda, kuid me peaksime kaasama rohkem naisi ka omaenda delegatsioonidesse, oma sõjalistesse jõududesse ja kui me seda teeksime, siis kindlasti oleksime me kohalikele elanikele ka paremini vastuvõetavad. suur aitäh, härra Juvin, nüüd palun härra Tarabella kaks minutit. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, nüüd kümme aastat on läinud mööda sellest, kui ÜRO kiitis heaks resolutsiooni, mis tegeles konkreetselt naiste olukorraga konfliktisituatsioonides. kümme aastat hiljem aga äh, vägistatakse ikka paljudes riikides tuhandeid naisi, nagu näiteks Kongos. ja need inimesed, kes on läbi viinud sellised kuriteod, on täiesti karistamatud. tundub, et meil on puudu poliitilisest ambitsioonist ning rahalistest vahenditest ja eriti tahaksin rõhutada sellest, et me peame välja õpetama Euroopa Liidu töötajad ning rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad proua president Sekkub, palun, kas te võiksite rääkida veidi aeglasemalt, et äh, tõlgid saaksid äh, ka teid tõlkida? me peaksime aru saama, et sooliste äh, küsimuste arvesse võtmine parandab olukorda kõikides erinevates sektorites, me teame, kuidas naistevastaste vägivaldade naisevastase vägivalla läbiviijad tihtipeale on täiesti karistamatud. me peaksime suurendama Euroopa Liidu sees rahalisi vahendeid, mis on suunatud inimõiguste edendamisele ja ühtlasi ka nendele mehhanismidele, mis võimaldavad hinnata Euroopa Liidu edasiminekut. tõepoolest, härra Šastel on öelnud, et edasiminek on toimunud näiteks läbi heade tavade jagamise ning samuti rakkerühma. kümnes liikmesriigis on juba riiklik tegevuskava, mis on suunatud konkreetselt naistele ja ma loodan, et ülejäänud seitseteist liikmesriiki teeksid sama mul on ka suured lootused tulevase välisteenistuse osas, ma loodan, et nad parandavad naiste ja meeste vastast, naiste ja meeste vahelist võrdsust ja kindlasti tuleb kaasata rohkem naisi konflikti äh, lahendusse, see aitaks kindlasti ähm, suhtumist meisse ka kohalike elanike poolt. suur aitäh, nüüd palun proua Figueiredo üks minut. proua president, väga oluline on see, et me pöörame tähelepanu sellele, kuidas konfliktid mõjutavad naisi ja lapsi tegemist on praegu väga kriitilise hetkega, Iraagis ja Afganistanis on pikale veninud sõjad, samuti on meil mitmed sõjalised konfliktid, nagu näiteks Palestiina okupeeritud territooriumil Iisraeli poolt või ka Marokos, Lääne-Saharas. konflikte on järjest rohkem, vaesus süveneb neoliberaalse poliitika tõttu me peaksime töötama välja uue ÜRO strateegia ja just nimelt sellepärast äh, Lissabonis toimuski pühapäeval meeleavaldus, mille organise-, mille organise-, organiseeris äh, kohalik vabaühendus, selles meeleavalduses osalesid naised, kes kutsusid üles äh, maailma rahule ja samuti nõuti resolutsioone ÜRO-lt Portugalis inimesed äh, võitlevad sellise poliitika vastu, mis diskrimineerib naisi ja nõutakse ka teistsugust poliitikat, mis soodustaks nende naiste tööd, kes aitavad kaasa ka majandustegevusele riigis. suur aitäh, nüüd palun härra Kukan kaks minutit. president, kolleegid minagi tervitaksin resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis, sest see mõjutab oluliselt rahvusvahelist rahuprotsessi. ÜRO tunnustas siin naiste rolli rahu säilitamisel ja konfliktide ennetamisel. viimase kümne aasta jooksul on pühendatud palju aega sellele, et seda eesmärki ka saavutada. siiski on naistevastane vägivald endiselt üks konfliktide lahutamatu osa. seda võib täheldada järjest sagedamini ja võib näha, et vägivald naiste vastu nii konfliktide ajal kui ka pärast neid muutub süstemaatilisemaks. ma ei soovi siin välja tuua statistikaid, kuid kohutavad sündmusi on aset leidnud Sierra Leones, Libeerias, Bosnias äh,, Darfuris ja Kongos. ma olen isiklikult kohanud tervet rida naisi, kes on kannatanud vägivalla all sõja ajal endises Jugoslaavias, nende ko-, kogemused olid kohutavad. Neid piinati, vägistati ning pärast konflikti sageli häbimärgistati. konflikti lõpp ei tähenda alati, et lõpeb vägivald naiste vastu, seetõttu peame me tagama, et naised oleks kaasatud rahu ja julgeoleku ülesehitamisesse, sest see on peamine eesmärk, mis on sätestatud resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis. kahjuks ei ole me sageli näinud sellealast tegevust. ma arvan, et meil peab olema poliitilist tahet selleks, et luua raamtingimused reaalses elus tegutsemiseks nende ülesannete täitmisel saaks olulist rolli mängida kõrge esindaja paruness Ashton, sest me peame mõtlema, mida meie välisteenistus selle resolutsiooni elluviimisel suudaks ette võtta. suur tänu, härra Kukan, proua Lösing, üks minut. suur tänu. naised ja lapsed kannatavad konfliktide tõttu rohkem kui teised. ma arvan, et naisi ei tohiks kuritarvitada sõja ajal. on, samuti tuleb tunnistada, et sõjaline sekkumine ei pruugi naiste olukorda parandada. näiteks Afganistanis muutus sõja tõttu naiste olukord hullemaks kui kunagi varem ja resolutsioon tuhat kolmsada kakskümmend viis tingimusi saab täita ainult siis, kui me suudame konflikte ennetada ja kasutada ainult tsiviilmeetmeid. seega on täiesti vastuvõetamatu, et selle resolutsiooni sisu moonutatakse. sest selline tegevus viib ainult naistevastase vägivalla suurenemisele konfliktide ajal me ei tohi lubada, et mingisugused koolitusrahad jõuavad riikidesse ennem, kui nad lõpetavad relvakonfliktid. isegi ÜRO rahuvalvevägede kohalolek vahel vaid, vaid suurendab vägivalda naiste vastu. suur tänu, nüüd vaba mikrofon, neli kõnesoovi, proua Estrela kõigepealt. suur tänu, proua president, me juba kuulsime, et on viidatud siin ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile, erinevatele arengukoostööplaanidele ja saavutatud tulemustele. aga tõsiasi on see, et naised on endiselt relvakonfliktide kõige suuremad ohvrid, nad ise seal nendes ei osale. naised peaks olema kaasatud konfliktide ennetusse ja konfliktide lahendamisesse. kui kõrgetel ametikohtadel poliitilisi otsuseid ja majanduslikke otsuseid vastu võtmas on rohkem naisi, olen ma kindel, et rahu on maailmas rohkem. seeläbi saame me tagada kõrgema arengutaseme ja paremad elutingimused. seetõttu on meil tarvis rohkem naisi kõikides e, ühiskonnakihtides otsuste tegemisse protsessi kaasata. naised peavad mängima oma rolli rahu saavutamises ja säilitamises ja seda protsessi ei tohiks juhtida ainult mehed. suur tänu, proua Barbanova! daamid ja härrad, kui me räägime naistest konfliktitsoonides, siis tuleb tunnistada, et vaada, vaatamata headele signaalidele ja jõupingutustele selles valdkonnas, nagu näiteks Margot Wallströmi määramine seksu-, seksuaalvägivalla öö, Äh, eest vastutavaks isikuks konfliktitsoonides. tuleb tunnistada, et poliitiline tegevus on endiselt puudulik selles valdkonnas. Euroopa Liit, äh, ÜRO riigid ja kodanikuühiskonna esindajad peavad äh, tõhusamalt tegutsema aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel soolise võrdõiguslikkuse küsimust tuleb rohkem propageerida, tuleb tagada, et naised oleks rohkem kaasatud äh, rahu saavutamisesse, konfliktide ennetamisse, võttes arvesse, et naised saavad mängida olulist rolli rahu säilitamisel, kui neid toetatakse ja nad on rohkem kaasatud. kokkuvõtteks tahaksin ära märkida, et Euroopa Liit saab mängida võtmerolli kõiges selles ja ait-, või ja see on meie oluline vastutus. ma pean siin silmas naiste suuremat rolli rahu saavutamisel ja tagamisel. suur tänu, proua Toots. Thank you uh,, president. suur tänu, president. ma sooviksin siinkohal toetada resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis ma tahaksin pöörata tähelepanu olukorrale Põhja-Iirimaal, kus naised on olnud väga aktiivsed äh, heade jõudude pooldajad. mina esindasin Põhja-Iirimaa Assamblees Põhja-Belfasti ja Shankali piirkonda. Need piirkonnad on kannatanud juba üle kolmekümne aasta vägivalla käes, mis on tulenenud äh, Iiri vabariiklaste poolt kogukondade sees. naised on aidanud kaasa ühendada, kogukondade ühendamisele ning äh, tegutsenud koos ka teiste naisühendustega teistes piirkondades. Need on tavalised naised, kes on haaranud juhtohjad, nad on olnud eeskujuks ka teistele riikidele ja kogukondadele, kes kannatavad terrorismi ja vägivalla käes. täna on näiteks Shankly naistekeskus äh, ja naiste koolituskeskused aitavad edendada kogukondadevahelisi suhteid Iirimaal ning annavad ka naistele võimalusi tööturgudel läbi hariduse ja koolituse. kolleegid, see on õige viis edasi liikuda. suur tänu, proua Toots, proua Nikolau, palun. suur tänu, proua president. ma loodan, et tänane arutelu ei piirdu ainult resolutsiooni sünnipäeva tähistamisega, vaid pigem tähistab uue lähenemise algust sellele probleemile, mis jätkub samamoodi, nagu ta oli olemas kümme aastat tagasi, kui see resolutsioon vastu võeti. ma ei arva, et hea tahte väljendustest piisaks. loomulikult äh, nende aval-, avaldustega räägitakse ka tegelikust olukorrast, aga me peame tegutsema. ja Euroopa julgeolekupoliitika raames me peaksime ka sisse seadma esimese käitumisjuhise äh, rahuvalveoperatsioonide jaoks. Genfi konventsioon, äh, mis puudutab äh, vägivaldset käitumist konfliktitsoonides, ma arvan, et selline käitumisjuhis Euroopa Liidu poolt aitaks kaasa selle probleemi väljajuurimisele me peaksime ka toetama kõiki tegevusi öö, äh, piisava rahastusega ja meil peaks olema öö, äh, arenguabiga seoses ühtne lähenemine. suur tänu, proua. komissar, pripomíname si desiate výročie rezolúcie tuhat trisada dvacet viis organisatsioon. suur tänu, on möödunud kümme aastat ÜRO resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis heakskiitmisest mis käsitles ka naiste rolli konflikti lahendamisel. nüüd aga on väljendatud teatud kahtlusi selles osas, kuidas seda resolutsiooni tegelikult ellu rakendatakse, olukord on paranemas, kuid see toimub väga aeglaselt, me peame aitama naistel lõimuda ülejäänud ühiskonnaga, hoolimata naise päritolust. naise roll saab alguse juba perekonnas, loomulikult mängivad nad väga suurt rolli oma laste hariduses. me peame tagama selle, et nende elu ei mööduks alandamise nime all. kuni naised ei tunne ennast turvaliselt, ei saa me rääkida ka rahust. suur tänu, sellega oleme lõpetanud vaba mikrofoni. nüüd on sõna uuesti härra Šastelil proua kõrge esindaja nimel, palun. lugupeetud proua president, kallid kolleegid, loomulikult olen ma väga suures osas parlamendiliikmetega nõus, kuidas saakski ma mitte nõus olla härra Živani ning härra Tarabella üleskutsetega. Nad rääkisid ähm, Euroopa Liidu välisteenistusest ja sellest, kuidas see peab aitama tugevdada Euroopa Liidu poliitikat naiste osas ning nende rolli osas rahu tagamisel. loomulikult peame tagama naiste suurema esindatuse kõikidel tasemetel, seda nii meie töötajate hulgas kui ka vastutavatel ametikohtadel. proua Ashton on sellist soovi ka väljendanud, on teinud juba mitmeid samme, näiteks on nimetatud ametisse proua Rosalind Mal- äh,, kes on esimene Euroopa Liidu nais- eh, eriesindaja Sudaanis. seitsme delegatsiooni juhid on samuti naised, nii et poole võrra on kasvanud naiste esindatus sellel tasemel. ühtlasi peab soodustama ka meetmete kasutusele võtmist selleks, et teisi riike ja institutsioone eh, sundida samale teele. Te rääkisite ka koolituse väl-, koolitusest, väljaõppest, eh, Euroopa Liidu inimõiguste instrument eh, on üks võimalus selleks ja Euroopa Liit abistab ka ÜRO-d, kui me räägime resolutsiooni ellurakendamisest, ellurakendamisest konfliktsetes piirkondades nagu Gruusia, Armeenia, Pakistan, Aserbaidžaan ja Usbekistani, Kirgistani ja Tadžikistani vahelises orus. kõige olulisem on üleüldiselt suurendada vastutust, ÜRO Julgeolekunõukogu peaks looma töörühma, mis tegeleks konkreetselt resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis järgimisega ja mis töötaks edasi välja soovitused, pööraks tähelepanu ka lünkadele, tegemata jätmisele Euroopa Liit on palunud äh, Julgeolekunõukogul pingutada rohkem äh, selleks, et võidelda karistamatuse vastu. kõigi nende vastu tuleb äh, rakendada konkreetseid meetmeid, kes on rikkunud naiste õigusi ja Euroopa Parlament kindlasti toetab Euroopa Liidu ning liikmesriikide pingutusi selles valdkonnas, suur aitäh! suur tänu, härra minister! daamid ja härrad, minuni on jõudnud kuus resolutsiooni ettepanekut erinevatelt fraktsioonidelt, meie arutelu on sellega lõppenud ja hääletus